First Euroopa, mina olen Monika Maggioni. mina olen Connor McNally. First. Thank you, thank you. suur tänu. täna äh, kanname otseülekandes üle debati kolmekümnes riigis üle televisiooni ja raadiokanalite. meiega on liitunud viis esikandidaati Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale ja täna räägivad nad neljasajale miljonile hääleandjale sellest, miks nad tahavad saada Euroopa tähtsaima ametikoha. Teie otsustate, kellest saab järgmine Euroopa Komisjoni president. otseülekanne toimub Brüsselist Euroopa Parlamendist, teie mängite täna selles debatis olulist rolli, kui säutsute äh, nende eest asjadest, mis teie jaoks on olulised. tänased mängureeglid. kandidaatidel on ainult üks minut igale küsimusele vastamiseks Neil on kaks võimalust äh, poole minuti jooksul esitada ka vastuargumente teiste argumentidele. me oleme palunud kandidaatidel rääkida inglise keeleks, selleks et tõlge oleks lihtsam kahekümne nelja ametlikku keelde, kolm on sellega nõustunud, kaks teist kandidaati otsustasid teisiti aga enne kui läheme debati juurde tahaksin anda sõna martin schulzile euroopa parlamendi presidendile selleks, et äh, mälestada Jean-Luc Dehani. suur tänu, daamid ja härrad! täna väga järsku lahkus meie seast meie kolleeg Jean-Luc Dehan. Jean-Luc Dehan oli Euroopa Parlamendi äh, kõrg, kõrgesti austatud äh, saadik ja endine Belgia peaminister. tema järglane Guy Verhofstadt on täna siin meiega ja ma annaksin sõna Guy Verhofstadtile selleks, et mälestada tema eelkäijat ja Euroopa Parlamendi saadikud. suur tänu, ma tahaksin äh, selle debati alguses äh, mälestada kolleeg Jean-Luc Dehani, kes täna lahkus meie seast, äh, Jean-Claude Juncker ja mina ise olime tema kolleegid Euroopa Nõukogus. tegemist oli suure eurooplase, suure riigimehega Jean-Luc Dehan oli ühtlasi ka tulevikukonvendi aseesimees koos äh, Valerie Giscard d'Estaniga tema oli üks nendest, eh, kes aitas kaasa Lissaboni lepingu sünnile. Jean-Luc Dehaene kasutas alati tõde ja kes eh, ütles teinekord eh, maha ka asju, mis ei olnud väga populaarsed, kuid ta ei põrkunud kunagi tagasi. nii et ma paluksin see debatt täna pühendada tema mälestuseks ja mälestada siin suurt eurooplast, suurt meest. suur tänu, härra Verhofstadt. ja alustame nüüd jällegi teist, sellepärast et te olete esimene, kes saab võimaluse avasõnadeks. üks minut, palun. suur tänu, daamid ja härrad tegemist on väga oluliste valimistega, ma tean, et iga kord, kui toimuvad valimised, siis poliitikud äh, nii just ütlevad, et need valimised on kõik üliolulised, kuid seekord see tõesti nii on. Euroopa manner ja Euroopa Liit on ristteel me peame langetama väga olulise otsuse. valima, kas äh, läheme tagasi äh, vanade rahvusriikide mudelite juurde, nii nagu mõned kandidaadid äh, välja on pakkunud, või liigume edasi integreerituma Euroopa suunas ja ma arvan, et valik on iseenesestmõistetav, kui me tahame lahendada selliseid äh, probleeme nagu kliima soojenemine, tööhõiveprobleemid või see, et Atlandi teiselt poolt jõuavad meieni kehva kvaliteediga tooted, on meil vaja Euroopas koostööd, meil on vaja tugevamat Euroopa Liitu, meil on vaja sellist Euroopa Liitu, kes suudab kaitsta oma mudelit Hiina, India ja Ühendriikide vastu. Euroopa on võimalus tagasi võita suveräänsus meie rahva ja meie kodanike jaoks suur tänu. Läheme nüüd äh, Aleksis Tsiprase juurde, palun. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Mina olen Alexis Tsipras, ma olen Euroopa vasakpoolsete kandidaat ja tulen Kreekast, riigist, mida, mis on välja valitud äh, Äh, katseloomaks Euroopa poliitikute poolt äh, selleks, et katsetada äh, kasinuspoliitikat. ma ei soovi seda mitte kellele, ühelegi teisele riigile, ma tahaksin kasutada seda võimalust esineda teie ees kandidaadina ning pöördun eriti nende poole, kes esindavad neid parteisid, kes seni on olnud võimul. kas Kreeka on olnud edulugu, millest alati räägitakse või on tegemist olnud pigem Kreeka tragöödiaga, mis praegu Euroopas toimub? me kõik tahaksime pöörduda kõigi kodanike poole, ükskõik, kas nad elavad põhjas või lõunas, ja kutsuda neid üles äh, toetama vasakpoolseid, selleks et oleks võimalik lõpetada seda katastroofilist kasinuspoliitikat. me tahame luua Euroopas demokraatiat, me tahame pöörduda tagasi Euroopa Liidu äh, alusväärtuste juurde, see tähendab ühtekuuluvuse ja demokraatia juurde. suur tänu, härra Tsipras, järgmisena saab sõna Jean-Claude Juncker. avasõnaks, palun. mina tahaksin et Euroopa oleks tulevikus solidaarsem ja ma tahaksin, et põhja ja lõuna vahel äh, lõhe sulguks. ma tahaksin, et äh, küll jah, me oma rahandused saaksime kontrolli alla, kuid ma tahan, et Euroopa oleks äh, poliitikate aluseks, ma tahaksin, et me võlad asendaksime ideede ja mõtetega ühisturu teenistuses, ma tahaksin, et me oleksime jõulised siis, kui me peame läbirääkimisi amet, Ameerika Ühendriikidega, äh, näiteks vabakaubanduslepingu üle, seda lepingut on meil vaja, kuid äh, me peame äh, ka alal hoidma Euroopa standardeid ja norme. ma tahaksin, et kujuneks välja Euroopa energiaturg selleks, et me saaksime lahti sõltuvusest Venemaast. ma tahan, et Euroopast saaks suur Euroopa Euroopa on suur manner, aga me peame olema ka tagasihoidlikud, me peame liikuma edasi suuremate asjade suunas. Martin Schulz, it's the time for Martin Schulz, äh, nüüd on teie kord. suur tänu. me elame Euroopas, kus äh, maksumaksjad peavad äh, spekulantide eest maksma, spekulandid ei maksa makse ja kannavad miljardeid kahjusid, mille peavad kinni maksma maksumaksjad. me elame Euroopa Liidus, kus kuus miljonit noort meest ja naist on ilma tööta. Nemad äh, maksavad äh, oma eludega selle kriisi eest, mille teised on tekitanud. mina tahan Euroopa Liitu, mis on õiglane ja aus, mis paneb tavainimeste äh, huvid äh, kõige kõrgemale kohale. ja seega minu komisjon oleks mis oleks muuseas ka soolises mõttes tasakaalus, oleks komisjon, mis võitleks maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise ja töökohtade eest ja eluvõimaluste eest noorele põlvkonnale, selle eest seisan mina ja sellele ma palun teie toetust. suur tänu. Ska Keller, teiega lõpetame avasõnade vooru mina tahaksin täna sellele publikule siin saalis aga kõikidele nendele kes on äh, ka telekate ees või kuulavad meie debatti üle interneti et 22 maini on aeg teie valikuteks teie otsustate kuhu suunas euroopa liigub ja meie rohelised ja mina pakume teile alternatiivset euroopat mina vaid võitlen selle euroopa eest kes äh, võitleb inimeste eest ja hoolib inimestest rohkem kui pankadest meie tahame sellist Euroopa unelma täitumist, kus kedagi ei jäeta maha, kus hoolitakse kõikidest, me tahame soli-, sotsiaalset Euroopat, solidaarset Euroopat, kes võitleb ka eh, kliimamuutuste vastu, sellepärast et ka see otsustab selle, milline on meie tulevik. mina pakun välja Euroopa, mis on solidaarne, demokraatlik ja rahva Euroopa, selle eest võitlen mina teie otsustate kahekümne teisest kahekümne viienda maini toimuvatel valimistel äh, see on meie pakkumine teile ja ma tõesti loodan et tulete meiega kaasa võitlete võitlete ka üle terve euroopa parema euroopa nimel suur tänu And... Uh, aitäh ja ma näen, et äh, Connor on jällegi siin, sina ilmselt selgitad meile Äh, kuidas teie, kes te meid kodudes vaataks, saaksite äh, meiega liituda. niisiis, äh, siin ekraanil näete Dell Europe aadressi, sotsiaalmeedia toimetajad koordineerivad rahvusvaheliste ekspertide tööd, eksperdid on rahvusringhäälingutest ja televisioonidest kogu Euroopas ning me üritame praegu siis olla kontaktis interneti kaudu äh, inimestega, meil on siin äh, Austriast, Hispaaniast, Soomest ja paljudest teistest riikidest sotsiaalmeedia esindajad, paljud töötavad meiega interneti vahendusel, näiteks Tšehhist, äh, Iirimaalt, Sloveeniast ja mujalt me kutsume üles kõiki kodanikke oma hääl kuuldavale tooma ja me tahame samuti kuulata, mida teil öelda on ja üksikasjalikumalt räägin teile sellest mõne aja pärast, aga praegu räägitakse väga palju Euroopa majandusest jah, ja see ongi põhjus, miks me oma esimestes küsimuste voorus alustame just nimelt majandusega. niisiis, kõigepealt saab jällegi esimesena sõna Ska Keller ning äh, küsimus on järgmine, rohkem kui viis miljonit noort inimest Euroopas on tööta. kuidas teie komisjoni presidendina annaksite neile tulevikus tööd? ma arvan, et noorte tööpuudus on just nimelt see küsimus, mis peaks olema meie tegevuskava keskmes ning mina komisjoni presidendina seda ka teeksin. me ei saa lubada endale sellist Euroopa Liitu, kus äh, suur osa noorest põlvkonnast läheb lihtsalt kaduma, inimesed kaotavad usu, kaotavad tuleviku väljavaated noorte tööpuudus on see, millega tuleb tegeleda, kuidas me seda teeme, ma arvan, et me saame jätkusuutlikke töökohti inimestele Euroopas luua ainult siis, kui me loome keskkonnasõbraliku majanduse, jätkusuutlikuma majanduse, sellepärast et taastuvenergia valdkonnas, energiatõhususe valdkonnas ning samuti hariduse ja tervishoiu valdkonnas on just nimelt need töökohad, mis on siin ka kakskümmend, viiskümmend aastat hiljem ning need on ka töökohad, mis ühiskonnale hüve toodavad Äh, me vajame inimeste jaoks kvaliteetseid töökohti ning väga oluline on see, et noored ju ei põhjustanud seda kriisi, seetõttu peame neile andma suurema sõnaõiguse tuleviku osas. Aleksis Tsipras, kuidas kavatsete teie selle küsimuse lahendada? kui me jätkame katastrofaalset kokkuhoiupoliitikat, siis me ei lahenda mitte kunagi vaesuse probleemi, me ei peaks endale illusioone looma. vaesus ja tööpuudus on tohutult suureks probleemiks, rohkem kui poolteist miljardit eurot anti selleks, et päästa panku ja ainult kuus ähm, miljonit on antud äh, noortele ja äh, noorte töötute arv on jõudnud äh, vahepeal juba seitsme miljonini. lahendus seisneb selles, et me võtame vastu julgeid otsuseid, me soovime Euroopa uut kokkulepet, uut kokkulepet, et tugevdada tööhõivet ja seda kõike on võimalik saavutada majanduskasvu kaudu. kui me jätkame katastrofaalset majanduspoliitikat, siis ei ole mingit võimalust, et me äh, suudaksime hakkama saada selle tohutu probleemiga, äh, vaesuse, sotsiaalse tõrjutusega ja loomulikult eriti noorte tööpuudusega, mis on täiesti ekstreemsed vormid võtnud. nii Äh, härra Schulz, mida teie teeksite? Äh, kuus miljonit noort äh, on tööta ja meil on praegu kõige paremini haritud noor põlvkond ning nendes riikides, kus tööpuuduse määr on kõige kõrgem, on probleemiks see, et majanduse selgrooks seal on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel puudub juurdepääs laenudele nemad saavad Euroopa Keskpangalt küll raha, Äh, äh, pangad saavad raha, aga need, see raha ei jõua ettevõtjatena ja minu programm oleks just nendes riikides, kus tööpuudus on väga suur, et me peaksime ühendama Euroopa Liidu rahad Euroopa Investeerimispanga rahadega ja eraldama selle raha just nimelt VKE-dele Eh, nendele ettevõtetele, kes võtavad tööle noori inimesi ja sellised eh, pangad võiksid saada siis eh, ka teatud privileege. niimoodi saaksime taaskäivitada majanduse, saaksime toetada VKE-sid ning võidelda väga konkreetselt noorte inimeste tööpuuduse vastu. aitäh, Jean-Claude Juncker! L'emploi présuppose tööhõive jaoks on vaja majanduskasvu, ei ole olemas jätkusuutlikku tööhõi-, jätkusuutlikku majanduskasvu ilma korralike äh, riigi rahanduseta, nii et vaja on jätkata äh, saneerimispoliitikat, äh, kuna meil ei, kui meil ei ole raha, siis on meil vaja paremaid ideid ja Euroopa digitaalne siseturg võimaldaks meil luua töökohti, me teeme noortele inimestele ettepanekuid, et nad saaksid uusi tulevikutöökohti, mis ei oleks äh, ebastabiilsed. vaja on ka edendada noorte liikuvust, ma soovin, et noored saaksid õppida erinevates Euroopa riikides, ma arv-, tahan, et nad saaksid äh, liikuda sinna ja kasutada neid võimalusi, mis neil nendes riikides on. niisiis, nüüd äh, härra Verhofstadt, milline on teie nägemus asjast? see kõik, mida ma, see kõik, mida ma praegu kuulsin, on vanad retseptid, mis viimased viis aastat ei ole Euroopas toiminud, nii et, et ma arvan, et selle arvates, et me jätkame nende konservatiivsete valemitega, sotsiaaldemokraatlike valemitega, kus me võlgu ainult kasvatame, on meil vaja uut lähenemist ning minu arvates on uus lähenemine see, kui me läheme Jacques Delors'i esialgsete ideede juurde, kui ta käivitas ühisturu, äh, me peame käituma nagu intelligentsed sotsiaaldemokraadid. Martin, sina ei ole alati intelligentne. aga äh, võib-olla äh, härra Schultz saab nüüd sõna, ta tahab midagi öelda, aga ma arvan, et sa soovid sõna või? hästi, ma arvan, et meil on vaja äh, alustada Euroopas uue integratsiooniga ja me peame pöörama tähelepanu sellistele turgudele, mis on praegu olulised, kapitaliturud, digitaalne turg äh,, energeetikaturg, need on need valdkonnad, millele tuleb keskenduda. me peame kasutama Euroopa Liidu mastaapi selleks, et äh, luua uut tüüpi integratsiooni ja uusi äh, töökohti äh,. niimoodi saame olla edukad. aitäh niisiis Euroopa valitsused tihtipeale väidavad, et säästumeetmed toimivad, aga paljud inimesed on ikkagi tööta. kas teie oleksite toiminud teistmoodi, Ska Keller? jah, ma arvan, et säästumeetmed on meid äh, ainult kriisi, äh, kriisi äh, süvendanud. me kuulsime just, et kuus miljonit inimest on tööta ning kakskümmend miljonit töökohta on kaduma läinud, nii et, et need säästumeetmed ei ole tegelikult toiminud, olukord on läinud hullemaks ja me peame sellest üle saama, me peame investeerima majandusse, aga keskkonnasõbralikumasse majandusse sellepärast et meil on vaja jätkusuutlikumaid töökohti, töökohti, mis on alles ka paarikümne aasta pärast, mis tagavad inimestele hea elukvaliteedi ja ma arvan, et see saab juhtuda ainult siis, kui me investeerime taastuvenergiasse, energiatõhusesse, haridusse ja tervishoidu kahjuks oleme viimase mitmeaastase finantsraamistiku juures selle võimaluse kasutamata jätnud. me tahtsime nendesse valdkondadesse rohkem investeeringuid, aga konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid meid paraku ei toetanud. mina leian, et selline oleks olnud õige viis edasi liikuda, investeeringud on lahendus ja mitte säästumeetmed. ja mida teie arvate, Aleksis Tsipras? esmalt lubage mul öelda, et need mõtted, mida Guy väljendas, on tema arvates uued, aga tegelikult on samuti vanade ideedega tegemist. tegemist on nende ideedega, mis meid kriisi viisid. Need on need ideed, mis kriisi vallandasid, mis tekitasid eh, USA-s selle fiskaalmulli, need on need ideed, mis äh, näitasid, et äh, äh, niimoodi valmistati ette kriisi, meil on vaja majanduslik, majanduskasvu ja kokkukuuluvust, me peame lõpetama selle kokkuhoiupoliitika, me peame edendama nõudluse poolt ja me peaksime eelkõige ka lahendama selle võlgade poli-, probleemi, meil on vaja jätkusuutlikke võlgu, meil on vaja la sellist lahendust nagu, sellist lahendust nagu äh, viiekümne kolmandal aastal pakuti Saksamaale, tegemist oli äh, hetkega, kus valitses solidaarsus, seal oli morata-, moratoorium ähm, võlgadele ja tegeldi äh, majanduskasvu tegemise, äh, edendamisega ja kui me võlgade probleemi lahendata, siis meil jääb igaveseks see retsensio-, retsessioon praegu. Martin Schulz, palun mina oleks absoluutselt teistmoodi käitunud eelarvedistsipliin ühelt poolt, äh, mis on vältimatu ja vajalik ja strateegilised äh, investeeringud oleks äh, pidanud teiselt poolt tulema juurde, see oleks olnud parem lahendus. meie oleme aga ainult riigieelarveid kärpinud ja öelnud, et investeeri-, investorid saavad usalduse tagasi ja investeeringud tulevad uuesti tagasi, nii ei läinud. hoopis me näeme maksupettuseid Äh, miljard eurot läheb äh, riikidel kaduma selle pärast jah, kärped küll, äh, aga peaks võitlema ka maksupettuste vastu, see oleks minu lahendus, me ei saa rääkida ainult kärbetest, vaid vaatama ka, milline on sissetulekute pool, peame rääkima majanduskasvust, investeeringutest, digitaalagendasse, meie energiavõrkudesse, see on väga oluline ja viimased sekundid annan Kiiev Verhofstadile tagasi, sellepärast ma enne segasin vahele. jah, väga aus mäng sellisel juhul äh, praegu Jean-Claude Juncker. Äh, kas te oleksite nüüd teinud teistmoodi kui viis aastat tagasi? kõik äh, võida-, võtavad siin täna sõna, justkui me oleksime täna alles sellest probleemist saanud aru Äh, kõik võtavad jah, teatava distantsi selle kriisi osas. Äh, mul ei ole aega, et kõike selgitada, aga ma ütleksin sotsialistidele, liberaalidele, et me oleme kõik neid otsuseid langetanud koos. loomulikult investeeringud on väga olulised. miks praegu Euroopa ei investeeri piisavalt? sellepärast, et meil ei ole raha selleks. miks meil ei ole raha selleks? sellepärast, et meil on väga suur äh, võlakoorem ja eelarvete defitsiit. me oleme teinud kõik selleks, et äh, investorid, mis on suunatud tulevikku, ei läheks kaduma. Need, kes me tahame äh, invest-, investeeringuid ja majanduskasvu, aga selleks me peame tööhõivepoliitikasse panustama. suur tänu. Guy Verhofstadt, teil on üks minut ma tahaksin reageerida ka sellele, mis öeldi, et ei ole meil vaja eelarvedistsipliini, seda on hädasti vaja, sellepärast et muidu ei ole võimalik kesk- ja pikas perspektiivis majanduskasv seda on tõestatud igal pool maailmas aga lisaks sellele ja see on kõige olulisem ja mis on viimase viie aasta jooksul unustatud, on see, et meil on vaja uut kasvustrateegiat. meil on vaja sellist strateegiat, millega ei tekitata kogu aeg uusi võlgu, seda me ei saa endale lubada Äh, need äh, eelarved, mis sõltuvad võlgadest, ei tekita majanduskasvu, tuleb mõistlikumalt läheneda, intelligentsemalt, tuleb ära kasutada Euroopa suurust, tohutu turg viiesaja miljoni tarbijaga, toon ühe näite, digitaalturg, me oleme rääkinud digitaalsest turust juba, Ameerikas, kui Apple'i ettevõte toob turule uue ettevõtte, võtab ta, äh, uue toote, võtab ta kõigepealt äh, nelja operaatoriga ühendust, kes hakkavad kohe seda toodet äh, turul turustama. kui meie seda peame tegema, toome uue toote turule, siis peab ettevõte kahekümne kaheksa erineva operaatoriga rääkima ja sellepärast on ameerikatel Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, need on kõik Ameerika ettevõtted ja meil on see töö kõik veel ees. aeg on läbi kaotasite, kalut-, kasutasite ära ka viis sekundit lisaaega. Äh, Ska Keller on palunud vastuargumendiks sõna. jah, äh, kasutan ära oma esimese võimaluse, härra Juncker ja härra Verhofstadt on rääkinud äh, sellest, et võlg on probleem. aga kui me vaatame näiteks Hispaania näidet, Hispaania eelarve ülekaalus enne panganduskriisi pankade võlad pandi maksumaksjate õlgadele ja riigieelarve õlgadele, nii et me peame spekulantidele panema piire. pangad peaksid ise ennast päästma, mitte maksumaksja ei pea neid välja päästma või riik. ja ma arvan, et see on kogu selle kriisi kõige suurem viga olnud. et kas te ka kasutate vastuargumendi võimalust? see et ma nüüd, ma tahan võtta sõna selleks, et öelda, et ma olen Ska Kelleriga nõus, aga me oleme viimastel aastatel Euroopas ka midagi ära teinud, lõisime, lõime pangandusliidu. esimest korda tänu pangandusliidule pangad ise vastavalt oma riskiprofiilile hakkavad panustama fondi, mille eest hakatakse rekapitaliseerima panku ja enam ei pea välja aitama neid maksumaksjaid, see on hea näide ja härra Barnier istub ka siin publiku seas ja ma ütleksin teile, et suurepäraselt tehtud töö finantsseadusandluse osas, te olete ära teinud suurepärase töö Pangandusliidu osas, enam ei ole maksumaksja see, kes peab äh, arve kinni maksma. Äh, väga elav mõttevahetus. tahaksin teile öelda, et te olete juba ennetanud mingil määral meie järgmist küsimust. sotsiaalmeedias räägitakse sellel teemal praegu väga palju aga enne kui läheme järgmise küsimuse juurde, Tsipras. kas te soovisite ka sõna? mis teemast ma peaksin praegu rääkima? kas te tahaksite ka vastata sellele küsimusele? millest siin on räägitud. hästi, läheme siis kohe järgmise küsimuse juurde ja siis äh, otsustame. Okay. ma räägiks ka sellest teemast, see arutelu ei ole kindlasti lõppenud. jah, tahaksin teile öelda, et äh, see, mida me praegu just nägime, on, et pangad Äh, on just nimelt inimeste mõtete keskmes, nendest räägitakse väga palju äh, sotsiaalmeedias, paljud inimesed süüdistavad panku kriisis. kas teie Euroopas oleksid pangad rohkem reguleeritud? palun, Ska Keller. jah, kindlasti, me tõesti peame pankasid palju rohkem reguleerima ja see, mida te ütlesite Pangandusliidu kohta, äh, näiteks see, et pankadel peab olema rohkem raha selleks, et endast, ennast päästa, see on väga suur edusamm ja me oleme öelnud ka, et meil on vaja paremini reguleerida finantsturge, me peame eraldama investeerimispangad ja jaepangad, nii et, et äh, äh, teie vanaema, vanaisa säästud ei ole need, kes kaduma lähevad, kui pangad liiga palju spekuleerivad, see minu arvates on väga oluline. me peame reguleerima finantsturge palju rohkem äh, Äh, väga palju äh, raha läheb just nimelt äh, kaduma, triljoneid eurosid, peaaegu kaheksa protsenti Euroopa jõukusest läheb spekulatsioonidega kaduma, me peame midagi tegema niimoodi me, me peame tegema midagi selleks, et päästa maksudest, vältida maksudest kõrvalehoidmist ja selle, seda me oleme siin Euroopa Parlamendis ka palunud. aitäh, härra Tsipras Monika, διότι ο Γκίφερ... jah, Γκίfer Hofstadt äh, mõne sekundi eest äh, mainis Beilin äh, programme pärast pankade päästmisprogramme, mida pidid tegema maksumaksjad, kellelt võeti kümneid tuhandeid eurosid ja nüüd tehakse ettepanek, et me valiks sellise lähenemise, et äh, koormat kannavad need äh, inimesed, kes pankades äh, raha hoiavad. minu meelest on tegemist katastroofilise loogikaga. ma tahaksin esitada küsimuse, kas härra Juncker toetab seda mõtet? meie arvamus on selline, vaja on üldist lahendust, vaja on võlakoormat vähendada eh, niimoodi, et panku oleks võimalik saneerida, kasutades selleks täiendavat menetlust, mis võimaldaks vähendada võlakoormat ja kui me seda ei tee, siis äh, me lisame lihtsalt olemasolevatele uusi võlgu. aitäh, härra Schulz, teile pankade küsimus pangaliit on esimene samm, me peame tegema lõpu sellele riigivõlgade ja pankade võlgade seotuse spiraalile mõned liikmesriigid, mõnedes liikmesriikides oli eelarve vägagi stabiilne, seni kuni puhkes äh, panganduskriis, me olime selle tunnistajaks Iirimaal, samuti äh, Hispaanias niisiis äh, pankade reguleerimine on väga oluline ja Pangandusliiduga me oleme esimese sammu saavutanud, aga me peame kontrollima just nimelt riskantset tegevust ja me peame vastutus äh, vastutuse pankades taastama. mis juhtus varem, oli niimoodi, et pangad lihtsalt riskeerisid ja vastutama pidid maksumaksjad, nii et, et me peame pangad panema jällegi oma kohustusi täitma, pangad vastutama, me peame sundima pankasid käituma äh, ka vastutustundlikult vastutama selle katastroofi eest, mille nad on äh, loonud. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon on seda nõudnud. Äh, Michel Barnier komisjon Eh, paraku ei leidnud piisavat toetust, et edasi minna ja kui eh, mina saan komisjoni etteotsa, siis meie seda tegevust kindlasti jätkame. jah, te rääkisite liiga pikalt, härra Junker, palun. mina eh, me ei saa arutada, ma tahan, et me ei raiskaks aega juhtunu arutamisele, me ei saa ju enam midagi muuta Eh, jah, me oleme pangandussektorit eh, muutnud, pangad peatuvad eh, käituma vastutustundlikult. me oleme loonud pangandusliidu mitte selleks, et kaitsta riike, mitte selleks, et kaitsta pangaametnikke, me oleme loonud selle selleks, et me tahame kaitsta inimesi, selleks, et pangad on vajalikud majandusele ja mina ei ole sugugi nõus sellega, et eh, me oleme ainult keskendunud säästumeetmetele me alates kahe tuhande üheksandast aastast alates eh, oleme kakssada kuuskümmend miljonit eurot investeerinud just nimelt majanduse taastamisele, me oleme eh, seda poliitikat ellu rakendanud kriisi algusest alates ja me loodan, et me samu vigu enam ei korda, aitäh. Kiiver Hofstad järgmisena ma arvan, et pangad on väga hea näide selle kohta, miks meil on vaja rohkem Euroopat ja me oleme seda rohkemat Euroopat saavutanud, aga me peame minema veelgi kaugemale. me peame eraldama hoiupangad ja investeerimispangad, sellepärast et investeeringupangad, mille tegevusega seostub suurem risk, peavad kindlasti omama rohkem varusid kui hoiu-, säästupangad ja näiteks eh, kui me räägime Kreekast ja, ja eh, Hispaaniast, siis probleeme ei olnud mitte pankades, vaid selles, et suured erakonnad, PASOK ja teised tegid valesid eh, samme. Teie riigis on ainult riiklikud pangad need erakonnad aga rahastasid, need pangad rahastasid erakondi ja teevad seda tegelikult ka praegu ja härra Tsipras, muide ka teie erakonda, eh, sellepärast et ka teie olete nendelt eh, riiklikelt pankadelt laenu võtnud, teie erakond on laenu võtnud. aitäh, härra Vershovstad. härra Tsipras, kas te tahate esitada vastuargumenti? niisiis, eh, härra Tsipras saab sõna vastuargumendiks. jah, tahaksin tõesti reageerida sellele. härra Verhofstadt palub hetkeks härra Tsipras ütleb, et ta siiski tahab need äh, sekundid pärast tagasi saada. ma oleks teiega nõus. Te ütlesite, et Kreekas olid riiklikud pangad ja et tegemist oli äh, riigiga, kus äh, poolehoidjatele lubati kõike ja et selle eest vastutasid suured parteid, tegemist on härra Schultzi ja härra Junckeri partei perekondadega ning ma tahaksin öelda, et see kriisiprobleem on loomulikult seotud äh, äh, võlakoormaga, aga kogemus on näidanud meile, et äh, valitud ravim on haige veel haigemaks teinud. Iirimaal oli tegemist pangaprobleemiga, mitte riigi võlakoorma probleemiga ning ma tahaksin kõigile esitada ühe küsimuse. kas poliitika oli edukas või mitte? kas te kasuta vastuargumendi võimalust? härra Junker, palun härra Juncker, teie kasutate võimalust vastuargumendiks, jah. Äh, me räägime Kreekast. ma olen aastaid, päevad ja ööd ja pigem rohkem öid töötanud selle nimel, et äh, vältida seda, et Kreeka peaks äh, lahkuma Eurotsoonist. ma, me oleme kõik teinud selleks, et Kreeka võiks jääda euroriikide sekka, et rahaturud ei spekuleeriks pidevalt Kreeka vastu. ma väga palju olen kriitikaga teinekord nõus, aga ma ei ole nõus sellega, kui te ütlete, et me ei ole olnud solidaarsed Kreeka suhtes, me oleme teinud kõik selleks, et äh, Kreeka saaks jääda euroalasse. suur tänu. ja publik, palun ärge ka liiga palju meie aega raisake äh, aga tuleme selle eh, mõtte juurde, et väga paljud eurooplased eh, on pettunud Euroopas. miks eh, peaks need, kes tahavad Euroopast täna lahkuda, jääma siiski Euroopasse, Ska Keller saab esimesena sõna. ma ütleksin neile, kes mõtlevad selle üle, et Euroopa ei olegi võib-olla väga hea lahendus, ma tegelikult ei, ei ütlekski ise esimesena midagi, vaid kuulaksin neid inimesed, kui ma nendega räägin, ma kuulen seda, et neil on väga palju ootuseid Euroopa Liidult, nad tahavad, et Euroopa tagaks neile sotsiaalõigused, hoolitseks nende pensioniõiguste eest ja teeks midagi nende laste tuleviku nimel ära ja just nimelt seda me peaksimegi tegema. see usaldamatus Euroopa institutsioonide vastu, komisjoni ja nõukogu vastu tuleneb sellest, et äh, ei ole inimeste meelest palju saavutatud, aga Euroopa ideaal on elus, et üheskoos saavutatakse rohkemat ja see on asi, mille nimel peab pingutama. me tahame, äh, et Euroopat oleks rohkem, meil on vaja Euroopas aga õigeid poliitikaid selleks, et elu oleks parem ja et Euroopa oleks parem meie kõikide jaoks, see on see sõnum, mille ma saadaksin kõikidele nendele inimestele, kes on pettunud Euroopast. haarake sellest Euroopast kinni, tehke see paremaks, tehke see oma Euroopaks. härra Tsipras, mis on teie sõnum neile inimestele? Euro-, euro, euroskeptilisus Euroopas on suurenenud, tegemist on äh, nähtusega, millel on põhjused ja selle eest ka vastutavad osa mm, inimesi. Need äh, valitsused vastutavad selle eest, nad on alati öelnud, et ei ole mingit muud võimalust kui kokkuhoiupoliitika ja see lõhestab kodanikke äh, ja eelkõige maksavad selle eest noored ja need, kes äh, Euroopa suhtes on kriitiliselt meelestatud, ootavad alternatiivset lahendust, alternatiivset vali-, äh, teed. meie ütleme, et me peame Euroopa päästma, äh, muutes Euroopat, muutes raamtingimusi. praegune Euroopa ei saa olla atraktiivne noortele ja töötajatele, sellepärast et äh, levivad üksnes vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, me peame teistsuguseid poliitikaid tegema, me peame vaatama ettepoole, me peame saama üle sellest suurest ohust, et Euroopa laguneb selle katastroofilise kogujapoliitika tõttu. härra Schultz, miks ei peaks lahkuma? ma ei arva, et kõik kodanikud, kes meid täna kuulavad, arvavad, et meil on vaja rohkem Euroopat. ma arvan, et nad on äraootaval seisukohal, nad ootavad äh, teistsugust Euroopat, sellist Euroopat, mis seab nende huvid kõige kõrgemale, nad ootavad selliseid samme Euroopa institutsioonidelt. Brüsselis äh, räägime me ka täna siin äh, miljarditest, triljonitest, sadadest miljarditest, räägime sellest, kes vastutab mille eest või kes on vastutanud mille eest äh, minevikus aga. aga üheksakümmend kuus protsenti meie kodanikest peab hakkama saama tuhande, kahe tuhande euroga kuus ja neile tundub, et need inimesed, kes räägivad miljarditest või triljonitest, et neid ei huvita nende inimeste saatus, ei huvita nende inimeste laste tulevik sellega me oleme kaotanud Euroopa kõige pa- öö, olulisema kapitali usalduse, mina tahan selle usalduse taastada, ma tahan kodanikele öelda, me võitleme vaesuse vastu öö, ja me tahame, et teie lastel oleks parem tulevik, kui me selle usalduse tagasi saame, siis oleme õigetel rööbastel. Jean-Claude Juncker, palun. tõsi on, et me räägime liiga palju miljarditest ja tõsi on, et me kulutame ka liiga palju miljardeid, mida meil ei ole ja seega tuleb jääda tõsiseltvõetavaks. kui me sõlmime vabakaubanduslepiga, lepingu Ameerika Ühendriikidega, siis saab iga Euroopa kodanik juurde viissada viiskümmend eurot. nii Euroopas kui ka äh, Kreekas ja mujal. ma tahan, et need inimesed, kes tööd teevad, saaksid oma palgast ära elada äh, ja sellepärast me tahaksimegi tuua äh, miinimumsissetuleku äh, mõiste sisse Euroopale, see oleks see Euroopa äh, tulevikuvisioon, mille nimel me võitleksime, Kiefer Hofstadt. ma arvan, et me peame välja ütlema, mis on tõsi. väga palju on, eriti Lõuna-Euroopas, inimesi, kes tahavad Euroopast eurost lahti saada ja neile ma ütleksin, et see oleks kõikidele Euroopa majandustele põhjas ja lõunas täielik katastroof, kui me pöörduksime tagasi rahvusvaluutade juurde ja teiseks tuleb endalt küsida seda, et kes maksab kinni selle arva, kui, arve, kui me trahva võtame uuesti kasutusele Kreekas, Pesetas, Peseta Hispaanias ja li, e, liirid Itaalias, kes maksavad selle eest? tulevikuks oleksid äh, mineviku devalveerimisvõistlused, te mäletate neid ajaloost, äh, et riigid tegid seda, et olla konkurentsivõimelised, kes devalveerimise eest arve kinni maksab, tavalised inimesed, tavalised kodanikud, sellepärast et nad kaotavad osa oma ostuvõimest pensionärid maksavad selle eest teiste seas, kes äh, kaotavad osa oma hoiustest. see on tänane reaalsus nii et me peame ütlema tavalistele kodanikele, et äh, rahvusvaluutade poole tagasipöördumine on teie isiklike huvide vastu ja see ei ole meie probleemide lahendus. Ska Keller on palunud äh, sõna vastuargumendi esitamiseks, äh, nii et äh, teil on nüüd võimalus. jah, kasutan ära oma teise jokkeri, et pöörduda härra Junckeri poolde. Te rääkisite Atlandi-ülesest vabakaubanduslepingust Ameerika Ühendriikidega. see on üks nendest põhjustest, miks äh, eurooplased on kaotanud usalduse Euroopa Liidu vastu. sellepärast, et Euroopa Komisjon läbib rägi salajastes kaubanduslepingutes kinniste uste taga. meil on rahumeelsed inimesed täna Brüsseli tänavatel, kes avaldavad meelt selle lepingu vastu ja mis on on tulemuseks, nad vahistatakse kõik, see ei ole see Euroopa Liit, mida mina tahan, mina ei taha selliseid lepinguid, kaubanduslepingud peaksid teenima äh, Eh, inimesi siin ja mujal riikides ja sellised eh, kaubanduslepingud eh, kaotavadki usalduse Euroopa Liidu vastu kahjuks. niisiis lõpetame selle vooru ja nüüd on Connor jällegi siin, mida sotsiaalmeedias räägitakse. jah, Monika, meie sotsiaalmeedia meeskond on tõesti väga tööga hõivatud ja Äh, vaatame nüüd siis äh, tähe, tähelepanelikult, mida äh, twit-, mis Twitteris toimub, nii palju säutse praegu on siis Twitteris olnud juba viiskümmend kaheksa tuhat ja räägiksin teile siis mõningatest säuts-, säutsudest, vaatame, millistest teemadest räägitakse ja need on siin siis võtmesõnad niisiis, eh, mida suuremalt te seda sõna siin ekraanil näete, seda rohkem sellest kõneldakse. niisiis eh, põhiliselt eh, kõneldakse romidest tahaksin juhtida tähelepanu veel mõningatele seadusedele, loomulikult väga palju räägitakse majandustest, kõik kandidaadid on äh, lubanud, et majanduse kasv tuleb, aga kas see majanduse kasv on ka jätkusuutlik, selleks oleks vaja ju suurt koostööd Euroopas. Äh, mida arvatakse Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikast ja äh, Äh, üks teema, mis pidevalt samuti tõstatub, on Euroopa Liidu suhted teiste riikide, regioonide ja mitteliikmesriikidega, nii et, et äh, need äh, säutsud ja kommentaarid jõuavad meieni Trellitel Europe vahendusel. niisiis lähemegi nüüd ühiselt maailma areenile. me oleme olnud tunnistajaks vägivallale Ukrainas, me ole-, Venemaa väidab, et Ukraina on kodusõja äärel Eh, mida teie kõigest arvate, alustame härra Verhofstadiga. mina sain Garri eh, Kasparovilt eile kirja, tegemist on maailmakuulsa maletajaga. ja see kiri saadeti tegelikult meile kõigile, ta ütleb, et teie, härra Verhofstad ja kõik teised Euroopa Komisjoni presidendikandidaadid ja kõik Euroopa juhid, eh, mida Äh, äh, on teie ühtsus väärt, kui äh, selles kriisis te meid hülgate, kui Ukraina ei ole turvaline, ei ole ka Euroopa turvaline. Putin ja teised diktaatorid näitavad, et agressioon tasub ennast ära ning väga paljud haprad demokraatlikud riigid maailmas saavad aru, et nad on saatuse hooleks jäetud, te ei tohi meid hüljata. ma arvan, et härra Kasparovil on õigus, me oleme Venemaa suhtes olnud liiga nõrgad, me oleme Putini suhtes olnud liiga nõrgad meie peame koostama äh, väga tõsised, äh, tõsiseltvõetavad sanktsioonid Putini vastu, sellepärast et see on ainus keel, millest Putin aru saab. Aleksis Tsipras, milline on teie seisukoht Ukraina küsimuses? Euroopa kahjuks on jälle silmitsi külma sõjaaegsete instrumentidega ja see on suur probleem. Euroopa südames avatakse suur haav ja me arvame, et äh, seda haava ei saa sulgeda ähvarduste ja sanktsioonidega, vaid äh, meil on vaja demokraatiat ja dialoogi, aga esmajoones on meil vaja seda, et me ei tohi aktsepteerida seda, et äh, neonatsid äh, jälle esile tõusevad äh, ühes Euroopa riigis, ühes Euroopa valitsuses ja seda me Euroopa, Ukrainas jälle näeme. me peame Ukraina rahvale andma võimaluse suveräänse instantsina otsustada ise oma tuleviku üle ja loomulikult tuleb seejuures järgida õiguslikku raamistikku, me peaksime OSCE OSCE abil dialoogi looma ja töötama selle nimel, et ei tuleks sõjalist sekkumist ei NATO ega Venemaa poolt selleks, et meil oleks võimalus luua rahu. Ska Keller. Ska Keller järgmisena kõik on väga selge, tuleb teha kõik, mis võimalik selleks, et saavutada rahumeelne lahendus, selleks on vaja dialoogi, väga palju dialoog samuti peame väga selgelt mõista andma, et me ei lepi äh, mõningate asjadega, millega Putin on tegelenud, me ei lepi Krimmi annekteerimisega. ma arvan, et need sanktsioonid, mis kehtestati, olid õiged, aga meil on vaja teha ka muud, näiteks me peaksime äh, kõnelema nendest relvadest, mida Euroopa Liidu liikmesriigid praegu ikkagi Venemaale ekspordivad. see peab kohe lõppema, sellepärast et muud sanktsioonid muidu ei mõju samuti me sõltume väga palju Venemaast energia vallas. meie rohelised oleme alati öelnud, et me peame energia vallas olema sõltumatumad ja me lõpuks ometigi peame selles vallas midagi tegema ja kuidas me saavutame energiatõhususe, me saavutame, kui investeerime omaenda taastuvenergia varudesse. see muudab meid sõltumatuks ja meie majanduse jätkusuutlikumaks. aitäh, Jean-Claude Juncker, kas teie arvate, et Euroopa seisukohad peaksid olema tugevamad? me oleme Putinile selgelt öelnud, et tema käitumine on vastuvõetamatu, me oleme kehtestanud sanktsioonid, aga need ei ole olnud piisavad, me peame sanktsioone veelgi tõhustama, sellepärast et praegu ei ole Venemaa oma käitumist eriti muutnud. me peame kehtestama sanktsioonid, mis mõjutavad Venemaa finantskeskusi Euroopa ei ole sõjaline jõud, Euroopa on pehme jõud, nagu öeldakse. ja me peame äh, pidama sõda Venemaaga, aga peame pidama seda lähtuvalt oma äh, väärtustest. ja Venemaale selgelt tõista andma, et selline käitumine ei ole lubatud. aitäh, Martin Schulz, järgmisena. me räägime sõjast me peaksime olema ausad. Äh, Ukrainas on tõeline kodusõja oht ning küsimus puudutas Euroopa Liidu rolli. Euroopa Liit ei ole sõjaline jõud mida iganes me saame teha sõjalise vastuseisu vältimiseks ja see ei ole mingi teoreetiline võimalus, see on tõeline võimalus. kõik, mis selle ärahoidmiseks võimalik, peame me tegema. meil on vaja ühist äh, strateegiat, ma arvan, et me peaksime toetama rohkem oma Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriike ning ma arvan, et meil on vaja ka karmimaid sanktsioone, nende üle tuleb langetada otsus, need tuleb ellu rakendada, aga meil on vaja ka teist strateegiat Euroopa Liidu välisministrid ülistasid äh, seda strateegiat Genfi teisel kohtumisel paika panda. kahekümne viiendal mail toimuvad äh, presidendivalimised äh, ja uus president võiks olla ju ka vest-, läbirääkimise partneriks Venemaaga. aitäh, Euroopa Liidus on väga palju äh, iseseisvusliikumisi mõnedes liikmesriikides, räägime Katalooniast, Šotimaast. kui need äh, piirkonnad saavad sõltumatust, kas nad peaksid olema siis automaatselt Euroopa Liidu liikmed, härra Verhofstadt? ma arvan, et äh, eile me rääkisime Barcelonas sellest teemast ja äh, ma arvan, et Euroopa Liit ei peaks sellesse settu, sekkuma, see on Hispaania ja Kataloonia küsimus ja kindlasti ei tohiks me sekkuda negatiivselt äh, me oleme näinud, kuidas härra Barroso ja mõned teised Rahvapartei juhid on üritanud seda teha. laskem katalaanidel ja hispaanlastel ise otsustada, see ei ole küsimus, millesse Euroopa Liit peaks sekkuma ning minu arvates on oluline arvestada ka sellega, mida inimesed arvavad. sellepärast, et me ei saa luua sellist Euroopa Liitu, kus kodanike hääl ei loe sellistes olulistes küsimustes üldse ning igatahes meie peame olema vahendajateks dialoogis hispaanlaste ja katalaanide vahel ja me ei pea olema selles dialoogis mitte negatiivseks jõuks, nagu Barroso ja komisjon praegu on olnud, aitäh. Aleksis Tsipras, mida teie selles küsimuses arvate? Euroopa vasakpoolsed aktsepteerivad rahvaste enesemääramisõigust, aga sellest hoolimata me arvame, et need püüdlused äh, ei vii mitte kunagi positiivse tulemuseni. ma arvan, et äh, me ei peaks äh, toetama piiride nihutamist Euroopa sees, iga riik ja rahvas peaksid saama ise oma äh, Äh, tuleviku üle otsustada ja seda järgides rahvusvahelist õigust. Kataloonia ja Šotimaa puhul ma suudaks endale ette kujutada seda, et võib-olla oleks mõeldav tugevam autonoomia föderaalse riigikorralduse raames, näiteks võiks juhtuda midagi sarnast nagu ka Ukraina puhul. Ukraina peaks olema sillaks Venemaa ja Euroopa vahel tegemist ei tohiks olla müüriga mõlema ploki vahel. ja ma arvan, et föderaalse struktu-, struktuuride raames võiks hoolitseda rahu ja eest. minu jaoks on väga oluline see, et inimestel on ja rahval on õigus otsustada oma tuleviku eest ja seega nii Šotimaal kui ka Kataloonias peaks inimestel olema võimalus oma riigi tuleviku osas otsustada ja kui mina oleksin komisjoni president, siis ma tervitaksin äh, kahe käega äh, mõlemaid äh, neid äh, piirkondi, kui nad otsustavad iseseisvaks saada Euroopa Liidus. meil oli siin väike tehniline probleem, aga nüüd Jean-Claude Juncker. ma arvan, et oleks tark, kui me ei sekkuks sellesse arutellu, tegemist on probleemiga, mis on äh, Ühendkuningriigi ja Hispaania kuningriigi pädevuses. mina toetan seda põhimõtet, et alati tuleb äh, austada riikide põhiseadusi ja tegemist on probleemiga, mille osas meie peame oma suu kinni hoidma. Martin Schulz or Martin Schulz me ei ole föderaalriik, Euroopa Liit ei ole föderaalriik, me oleme suveräänsete riikide liit ja ei ole mingisugust mustrit meie jaoks ees, sellepärast et riigid otsustavad vastavalt oma põhiseadustele oma asju riikides eh, erinevalt, nii eh, nagu eh, siin öeldi, Šotimaal on tulemas rahvahääletus sügisel, teistes riikides sellist rahvahääletust pole ette nähtud ja seega Euroopa Liit ei saa praegu vastata sellele küsimusele ühe vastusega. kui nüüd Šotimaa peaks otsustama suveräänsuse kasuks ja iseseisvuse kasuks ja kui neist peaks saama eraldiseisev suveräänne riik, siis meil on äh, riikide vastuvõtmiseks oma protseduur teistes riikides on see teistmoodi, vaatame, mis Ühendkuningriigis saab selle Šoti rahvahääletusega, ei ole võimalik sedasama vastust kanda üle teistesse riikidesse, meil ei ole mingisugust mustrit või skeemi ees, me peame arvestama siseriiklikke põhiseaduseid, suur tänu! lubage minna nüüd hoopis teise teema juurde Itaaliast jõudis äh, meieni äh, väga häirivaid äh, uudiseid selle kohta, mis on Lampeduusal juhtunud. küsiksin teilt kui kandidaatidelt rände kohta, kas see, migratsiooniga peaksid tegema liikmesriigid või Euroopa Liit, Kiefer Hofstadt? kindlasti mitte liikmesriigid, meil on vaja ühtset immigratsioonipoliitikat, aga mitte sellist olukorda, mis meil on praegu, meil on vaja äh, nii kiiresti kui võimalik äh, seaduslikku immigratsioonipoliitikat Austraalial, Kanadal, Ühendriikidel on selline poliitika olemas, meil ei ole. ja selle tulemuseks on see, et meil on järjest rohkem ja rohkem illegaalseid äh, immigrante, sellepärast et meil ei ole legaalset äh, immigratsioonipoliitikat. ja selle teise tulemuseks on see, et järjest rohkem ja rohkem näeme inimkaubitsemist, inimkaubitsemist meie piirides. meil on vaja ühtset poliitikat sellel tasandil ja teiseks on meil ka vaja pagulaste ja asüülipoliitikat, et meil ei tekiks liikmesriikide vahel nii-öelda võitlus, vaid et süsteem oleks kõikidele üks ja õiglane ja kokkulepped liikmesriikide vahel. vaatame Süüriat. mida me oleme teinud Süüriast pärit pagulaste heaks, nad kõik lähevad Türki ja Jordaaniasse, ainult mõned tuhanded on vastu võetud Euroopasse, see on skandaalne, kui me vaatame, milline on Süüria tragöödia Aleksis Tsipras, immigratsioon. esmalt äh, ütleksin, et see on tõesti paradoksaalne, et me üritame rahvusvahelist probleemi lahendada oma välispiiridel äh, hetkel, kui Euroopa Liidu liikmesriigid osalevad äh, sõjalistes konfliktides, nagu näiteks Liibanonis või ka mujal maailmas. seal tekivad ju põhjused rändeks, näiteks Afganistanis. Neil inimestel ei ole mingit muud võimalust, kui üritada läände põgeneda, jõuda Euroopasse selleks, et eh, nende elu oleks siin parem. nii et see Ehm, repressioonipoliitika ei ole tõhus, meie humanitaarne ajalugu ei tohi lubada seda, et äh, Vahemerest saab äh, surnuaed, Euroopa immigratsioonipoliitika peab muutuma, meil on vaja varjupaigapoliitikat, Dublini teisest äh, määrust on vaja läbi vaadata ja riike on vaja toetada, meil on vaja vastutuse õiglast jagamist, võrdset jagamist Euroopa Liidu riikide vahel selleks, et need riigid saaksid neid inimesi vastu võtta, sest Euroopa tähendab solidaarsust. Ska Keller, palun see, mis praegu Euroopas toimub, ei ole vastuvõetav, inimesed Vahemerel hukkuvad ja Itaalia äh, küll on väga-väga äh, tõsiseid ja häid projekte, programme välja arendanud selleks, et inimesi päästa, aga vahele sekkub siis Frontex ja ütleb, et tegemist on sisserände probleemiga. see on vastuvõetamatu, et niimoodi äh, läheb see, selline tegevus Euroopa Ameti poolt on vastuvõetamatu, nii et ma paluksin Euroopa Komisjonilt äh, mitte olla nõus sellega ja nüüd, kui me räägime sisserändest, meil on jah, vaja äh, legaalseid võimalusi, et äh, pagulased saaksid abi Euroopast, neil on hädasti vaja abi, inimesed, kes on pärit Süüriast, aga ka äh, muudest konfliktikolletest. enamus nendest pagulastest ei tule täna Euroopasse, lähevad mujale. ja meil on vaja ka teisi legaalseid viisi teistele sisserännanutele aga miks siis on nii, et ükski liikmesriik ei ole isegi valmis sellest rääkima, mis toimub siseriiklikes valitsustes, kas inimesed ei saa aru nende inimeste eh, kannatustest, eh, Euroopa Liit, kes on võitnud Nobeli rahupreemia, ma arvan, et me peaksime küll, eh, vääriksime me parimat, suur tänu. Jean-Claude Juncker, palun. me peame lahendama e-, e-, Euroopa meetodeid kasutades ja jõudma legaalse sisserändeni. illegaalsete Eh, sisserännet ei saa niimoodi eh, maha suruda, nii et meil on vaja tegutseda. ma soovin, et eh, Euroopa Liit ei vähendaks enam oma arengueelarvet, probleeme on vaja lahendada seal, kus nad tekivad. ei tohi aktsepteerida seda, et vaesed aafriklased või aasialased peavad asuma laevadele ja hukkuma Vahemeres, vaja on aidata vaeseid äh, inimesi, hädas olevaid inimesi seal, kus nad elavad. tuleb lõpetada äh, arengueelarve kärpimine äh, säästumeetmete tulemusena. Martin Schulz kõigepealt mul on väga hea meel, et äh, Jean-Claude Juncker ütleb, et meil on vaja äh, legaalse sisserändepoliitikat, ma ütlesin sedasama eelmisel nädalal, äh, tema parempoolsed sõbrad ründasid mind selle peale, ütlesid, et ma olen gängster, ähm, legaalne sisserändesüsteem on süsteem, mis on paigas kõikides piirkondades, kus sisserännanuid on palju, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Uus-Meremaa, ainult eurooplastel ei ole sellist süsteemi, meil on seda vaja meil on vaja äh, ka pagulaste ajutise kaitse äh, süsteeme nende pagulaste kaitseks, kes on pärit sõjakolletest või äh, muudest kriisikolletest ja meil on vaja ka poliitpagulaste jaoks süsteemi. Kiefer Hofstad ütles, et meil on vaja Euroopa üleseid reegleid, jah, ma olen nõus ja me ei peaks asja jätma liikmesriikide kätesse, ma olen nõus aga see praegu on liikmesriikide kätes ja seega minu komisjon äh, paneks vastutama liikmesriigid, paneks kandma oma vastutust, me nõuaksime seda, et liikmesriigid kannaksid oma vastutust, suur tänu! Yeah? And... Oh. suur aitäh teile kõigile! mina tahan teada, mis äh, maailmas toimub, mis sotsiaalmeediakanalitel toimub, sellepärast et paljud inimesed üritavad meiega kõnelda, kuulame neid. jah, sotsiaalmeedias käib vilgas tegevus äh, ning äh, me praegu vaatame, mis toimub Hispaanias, Itaalias ja siin on näha ka, millistes keeltes meile kirjutatakse. Inglise keel on loomulikult kõige sagedamini kasutatav kees, prantsuse keel on teisel kohal. samuti võin öelda, et umbes kümme tuhat individuaalset kasutajat osalevad selles arutelus, nii et, et kasutage edasi Tell Europe'i jah, ma tunnen paljusid nende, need paljud need sõnad siin tulevad tuttavad ette, nii et, et suur aitäh. Äh, läheme nüüd äh, aga edasi meie viimase küsimuste vooru juurde, sellepärast et äh, vaatame, mis Euroopat ootab tulevikus ja millised on teie nägemused. ja esimesena vastab Ska Keller, tahaksin küsida mida teie arvate religioossetest sümbolitest Euroopa Liidus, kas ristid peaksid olema avalikes hoonetes, kas naised võiksid pearätte kanda avalikes kohtades, nii et, et mida te religioossetest sümbolitest arvate? aitäh Ehm, ma arvan, et religioossed sümbolid on midagi sellist, mida ei peaks Euroopa tasandil reguleerima. minu arvates on äärmiselt oluline, et inimeste isikuvabadust kaitstakse ning et avalikus ruumis valitseb teatud neutraalsus, aga inimesed, kes tahavad näiteks pearätikut kanda, saaksid seda siiski avalikes hoonetes teha ma arvan, et tegemist on millegiga, mida ei tohiks Euroopa tasandil reguleerida, sellepärast et äh, asi sõltub ju ka väga palju kohalikust kontekstist. aga minu arvates inimeste usuvabadust tuleb toetada loomulikult senikaua, kui see ei kahjusta teiste inimeste õigusi. Kiiverhofstad, kuidas teie seda asja näete? mina äh, toetan Euroopa antidiskrimineerimise vastast seadust nii et, et mulle tundub, et see väärtuste asi on tõesti nii oluline ka, et seda ei saa kuidagi lähimuspõhimõtte alla panna, kui jutt käib usuvabadusest, ajakirjandusvabadusest ja mitmetest teistest äh, keerulistest küsimustest. Äh, mina olen, käisin äh, hiljuti Hispaanias, äh, äh, seal räägitakse praegu abordist ja abordiga seotuvatest seadustest. ma arvan, et me peame põhiväärtusi rakendama kõikjal Euroopas, lähtudes antidiskrimineerimise vastasest seadusest. kui Äh, kui me seda ei tee, siis me jätkame nagu äh, Orban Ungaris, kes iga viie äh, minuti tagant põhiseadust muudab ja seal uusi väärtusi kirja paneb tegelikkus on sellise, selline, et äh, osad vähemused on jäänud kaitseta, et äh, osasid äh, usutavasid ei saa järgida, nii et, et ma arvan, et reguleerimine Euroopa tasandil on täiesti vajalik. jah, andsin teile natukene rohkem aega, aga nüüd härra Juncker. mina arvan, et Euroopa diskrimineerimisvastane seadus on oluline, meil on põh suured põhimõtted ja tuleb neid kaitsta ja igasugust filosoofiat ja igasugust usku tuleb austada aga ma ei arva, et Euroopa Liit peaks äh, sekkuma sellesse, kuidas äh, teatavate uskude või filosoofiate äh, pooldajad väljendavad oma uskumusi või veendumusi. nii et ärgem sekkugem piirkondlikesse, kohalikesse ja riiklikesse traditsioonidesse, Euroopal on piisavalt teha selle asemel, et sekkuda sellistesse asjadesse. jah, ma toetan põhimõtete äh, kaitset, aga äh, ülejäänus osas äh, tegutsegu liikmesriigid niikaua, kuni suuri põhimõtteid ei rikuta. härra Tsipras, mida teie usust arvate? mina elan ühes Euroopa Liidu liikmesriigis ja ma arvan, et iga liikmesriik peab, äh, iga kodanik peab äh, liikmesriigi äh, õigusi austama ja aga tuleb muidugi igasuguseid ähm, traditsioone austada. Euroopa Liidus on väga palju kodanikke ja igalühel peab olema õigus uskuda sellesse jumalasse, kellest seda tahab uskuda. igalühel peab olema võimalus oma usku praktiseerida ja ma arvan, et viimastel aastatel oleme me näinud siin taandarengut ja minu meelest on ka ohtlik, kui see eh, tekitab usupõhiseid eh, vaidlusi ja ma tahaksin kasutada siin võimalust eh, öelda, et see, mida me Hispaanias näeme, ongi võib-olla selline samm tagasi, need uued abordiseadused, need äh, viivad meid tagasi varasemasse aegadesse, äh, Franco diktatuuri aega, seda me peame tõkestama ja selle eest me peame võitlema kogu Euroopas. Martin Schulz, ma arvan, et küsimus puudutas äh, sümboleid, pearätikuid ja riste. arvestades äh, neid konkreetseid reegleid, mis liikmesriikides valitsevad, selge on see, et iga inimene peab saama oma usku väljendada ja need ususümbolid on äh, inimestele väga olulised, moslemid näitavad oma usku ühtemoodi, uskmatud teistmoodi aga ma arvan, et äh, avalikus ruumis tuleb käituda neutraalselt, seal peab olema ruumi kõigile äh, ja seega mina rõhutan, et äh, avalikes, avalikus ruumis ei tohiks olla diskrimineerimist, seal peaks kõik olema neutraalne. Euroopa Liidus on oht, et toimub konservatiivne tagasilöök ja selle vastu tuleb võidelda aitäh, aitäh kõigile vastuste eest ja läheme tagasi möödunud valimiste juurde, kui ma vaatan neid andmeid siis, siis nelikümmend kolm protsenti Euroopas inimestest ainult osales viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. kelle süü see on? kelle süü on see, et inimesed ei hooli Eh, Euroopa Parlamendi valimist, on see teie süü, meie süü, Ska Keller, ma ei tahaks öelda, et inimesed ei hooli sellest, mis Euroopas toimub, nad hoolivad väga palju, aga üldiselt eh, arvatakse, et muutusi ei toimu, kui valimas eh, käiakse ja siin minu arvates ongi probleem, ei usaldata institutsioone nagu näiteks Euroopa Parlament me peame inimestele selgeks tegema, et me suudame asju Euroopas muuta, et meil on mõtteid ja meie, mina olen rääkinud, mida meie rohelised tahame teha majanduse heaks, noorte inimeste heaks, kuidas tahame demokraatiat tugevdada, anda inimestele, kodanikele suurema sõnaõiguse ning meil on tõesti vaja Euroopa demokraatiat tuh, tugevdada ja ma ei pea siin silmas ainult seda, et inimesed peaksid tulema valima, demokraatia tähendab palju rohkemat, me peame kuulama inimesi kogu aeg, mitte ainult iga viie aasta tagant ja me peame kõnelema ka iga päev nendest, mis on parimad lahendused Euroopale, millises suunas tuleb minna ja sellistest asjadest on inimesed vägagi huvitatud ja me peame inimestele selgeks tegema, et kahekümne viiendal mail valivad nad, millises suunas Euroopa läheb. härra Verhofstadt järgmisena. meil on vaja äh, seda, et poliitikud kaitseksid Euroopat, siiamaani oleme äh, me kaitsnud Euroopat, väites, et Euroopa taja, tagab rahu, aga noorele põlvkonnale on vaja uusi argumente, nendeks võiks olla töökohad, see, et me suudame majanduse jälle jalule aidata Äh, me saame kaitsta paljusid asju, mida riiklikul tasandil ei ole võimalik kaitsta. tooten näiteks, äh, rõhutan siin kodanikeõigusi ja eraelu puutumise, pärast Snowdeni juhtumit, NSA juhtumit, me oleme Euroopas vastu võtnud seadusi selleks, et kaitsta inimeste eraelu, et kaitsta nende äh, andmeid, et kaitsta nooremat põlvkonda ja lisaks sellele Äh, pärast Euroopa Kohtu otsust Google'i kohta võib öelda, et me oleme õigel teel. Äh, äh, inimesel on õigus nõuda oma andmete kustutamist, inimestel on õigus eraelu puudu, puutumatusele ja kui me selliste probleemidega tegeleme, siis ma olen kindel, et noored hakkavad toetama Euroopa Liitu. Jean-Claude Juncker järgmisena. me peame lõpetama selle et me räägime Euroopast nii, nagu me harjunud oleme, väga tihti riikide valitsused, kui vaja on vastutust võtta, lükkavad vastutuse Euroopale, ütlevad, et komisjon vastutab kõige eest, nagu valitsused ja parlamendid ei olekski olemas riikides. ma arvan, et me peame noortele Äh, selgitama, et Euroopa nõrgeneb majanduslikult äh, ja demograafiliselt äh, ja on tulnud aeg oma jõud ühin-, ühendada ja öelda, et meil on vaja Euroopat. kui meil ei oleks Euroopat ja kui meil ei oleks euro, eurot praegu, siis oleks kõik riigid praegu üksteise vastu valuutasõjas Äh, äh, Saksamaa, Prantsusmaa vastu ja nii edasi. Ukraina oleks tekitanud sellise sõja. euro kaitseb Euroopat ja kaitseb eurooplast. Aleksis Tsipras. aitäh ja Aleksis Tsipras, palun. suurim puudujääk Euroopas on demokraatia puudujääk kodanikud nõuavad seda meilt, sellepärast et nad ei usu lihtsalt sellesse, et nende hääl annaks oluse, olulise panuse äh, tulevase poliitika väljakujundamisse Euroopa Liidus. Euroopa Parlament kaotab järjest rohkem äh, pädevusi. Äh, tipp, ülemkogudel tulevad kokku kakskümmend kaheksa riigijuhti ja otsustavad täpselt seda, mida tahab äh, härra Merkel ning ma tahaksin härra Junckerilt küsida, et mis tol ajal juhtus Cannes'i tippkohtumisel, kus teie ja härra Barroso kohal olite? Te pidasite läbirääkimisi selleks, et mis puudutas kahte valitsust, Kreeka valitsust ja Iirimaa valitsust, selleks, et val-, vahetada need välja teile sobivate valitsuste vastu. millise põhjusega te sekkusite nende riikide siseellu? milliseid referendumeid neid tuleks läbi viia, et seda ohtu ära hoida? Te ütlesite, et riikide põhiseadusi tuleb alati äh, aktsepteerida, sel juhul ka Kreeka põhiseadust. härra Schulz, kelle süü see on? Te küsisite, et äh, miks äh, valimisosalus oli nii väike möödunud valimistel. eelmised valimised olid igavad, äh, ei olnud mingisugust konfrontatsiooni ja kasutati seda ära ka justkui vahevalimistena riiklike valitsuste osas, nüüd on asi teistmoodi Euroopa on muutumas demokraatlikumaks, mitmekesisemad arutelud, see on samm edasi, aga on üks element veel, kakskümmend seitse miljonit inimest on tööta Euroopa Liidus. nagu ma ütlesin, kuus miljonit noort inimest on tööta. maksupettuste määr on ajalooliselt kõrgel tasemel, maksumaksjad peavad spekulantide spekulatsioonid kinni maksma inimesed ei oota mitte enamat Euroopat, vaid teistsugust Euroopat ja kui me räägime konkreetsete ettepanekute tasandil, kuidas me räägime sellest, kuidas oleks õiglasem ja võrdsem Euroopa võimalik, vot siis ilmselt inimesed ka tuleksid valima. Läks. suur tänu. räägime korruptsioonist kui kaugele te olete valmis minema korruptsioonivastases võitluses? ja teine küsimus, kas te arvate, et äh, lobistid siin Brüsseli koridorides on osa probleemist, Ska Keller, absoluutselt, nad on suur osa sellest probleemist meil on liiga palju lobiste, kes tagatriplust teevad siin äh, koridorides, mitte ainult äh, meie majas, vaid ka Euroopa Komisjoni majas ne, nendele maksavad äh, suured huvigrupid miljoneid ja miljoneid ja tegelikult lobistide seast on puudu kodanikud, need on ainsad olulised lobistid, aga nende hääl ei kõla Äh, lobistid saavad sisse ainult meie majja, need, kellel on miljoneid äh, selleks, et seda tööd teha, selleks, et äh, mõjutada seadusandjaid nagu meid ja mõjutavad volinikke ja on täiesti uskumatu teinekord, me näeme, et mõned kolleegid esitavad muudatusettepanekuid paberi peal, mille lobistid neile on andnud, see on uskumatu, sellele tuleb teha lõpp. ja vot selline tagatreplus on tõeline probleem Euroopa Liidus ja see ei ole tulevikulahendus, me peame, et inimeste hääl oleks kuulda, mitte lobistide hääl. Kiefer Hofstadt, palun Äh, ei saa ju lobiste takistada probleem on selles, et äh, nagu viimastel aastatel me oleme näinud, on probleemiks korruptsioon, mis tõusetub äh, lobistidest teinekord. ja see on probleem ja selle vastu tuleb loomulikult võidelda ja tuleb uued reeglid äh, sätestada ja seda me oleme ka teinud. Äh, viimase mandaadi ajal Euroopa Parlamendis me äh, tugevdasime võitlust korruptsiooni ja lobist-, demonstreerida sellise tegevuse vastu. põhiline küsimus on küsida, et keda te esindate ja, ja kes on äh, need inimesed, kes siin parlamendis istuvad aga lisaks korruptsioonile ja lobistidele on minu meelest peamine probleem komisjonis, kuivõrd Ska Killer komisjonist rääkis, see, et meil ei ole eh, tõelist eh, juhi eh, rolli täitjat. praegu juhitakse seda Berliinist ja Pariisist, esitakse kõigepealt Pariisi ja Berliini või siis vastupidi, Berliini ja Pariisi, kui midagi ette võetakse ja see on minu jaoks peamine probleem täna meil on vaja korralikku juhti komisjonile, mitte nõukogu sekretäri sinna ametisse. suur tänu, Jean-Claude Juncker, tuletan teile meelde, et teil kõigil on veel mõned jokkerid, mida te võite kasutada siin arutelu jooksul on selge, et me peame paremini piirama lobistide tegevuse ja selle paremini reguleerima, me peame kasutama kõiki võimalusi korruptsioonivastaseks võitluseks, loomulikult seda nii liikmesriikides kui ka Euroopa tasandil. aga me ei saa eh, huvigruppe keelata oma huvide väljaütlemiseks. on oluline see, et kõikidel eh, oleks nimekiri selle kohta, kellega nad on kohtunud, et kodanikud teaksid, kellega nad on kohtunud ja eh, on oluline, et kodunik, kodanikud eh, oleksid eh, täna demokraatia lobistid, et nad oleksid lobistid valimistel, võitleksid demokraatia eest kahekümne teisest kahekümne viienda maini, et võidelda populistliku, paremäärmusliku Euroopa vastu, minge valima, kui te tahate lobistide vastu võidelda. väga selge seisukohavõtt. ja nüüd saab sõna kol-, härra Tsipras korruptsioon on struktuuriline probleem Euroopas ja ma ütleks, et eriti Lõuna-Euroopas. seda me peame tunnistama. korruptsioonivastane võitlus ei ole ainult liikmesriikide ülesanne, vaid see on ülesanne kogu Euroopale. me oleme arvamusel, et peab, peavad olema sellised Euroopa õigusaktid, mis oleksid tõhusad ja mis tagaksid läbipaistvuse, võitleksid korruptsiooniga peavad olema sellised tõhusad korrup-, õigusaktid, mis võimaldaksid võidelda äh, korruptsiooni ja äh, ja maksude pettust, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega, ka need on äh, kriminaalkuriteod ja selleks on vaja poliitilist valmisolekut äh, valitsustelt, aga ka loomulikult Euroopa Liidu äh, juht, juhtivatelt isikutelt, sellepärast et seal taga on suured äh, huvide konfliktid, nagu näiteks Itaalias, kus põhimõtteliselt valitsus üritab maffiaga võidelda ja tegemist on väga vaid-, raske võidlusega. härra Schulz korruptsioon jah, on fenomen Euroopas, selle vastu tuleb võidelda Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on äh, lobistide ja öö, korruptantide sihtmärgiks. Euroopa tasandil meil on öö, vaja seda, et me teame, et meil on ju parlamendis olnud selliseid juhtumeid, kaks kolleegi on esitanud muudatusettepanekuid, mille eest neile maksti. üks nendest kolleegidest on juba neljaks aastaks vangi pandud ühes liikmesriigis ja on üks liikmesriik siis teise saadiku koduriik, kus neli aastat hiljem pole isegi veel kohtuistung äh, alanud. nii et äh, tõesti, me peame võitlema selle vastu, et äh, Barroso ei helistaks alati Merkelile nii-öelda, liikmesriigid peavad meiega koostööd tegema küll jah, aga ma arvan, et komisjon peaks mõtlema sellele, et meie seadusalgatuste tegemise strateegias oleks algusest peale selge see, mis on eesmärk ja et see eesmärk oleks selge ka lobistidele ja meil on vaja ka lobistide registris loomulikult läbipaistvust äh, ja et parlament saaks komisjonist asju teada enne, kui lobistid seda teada saavad. Ska Keller on palunud kasutada jokkeri võimalust. jah, Kiefer Hofstadt, te ütlesite see, et parlament on mandaadi, viimase mandaadi ajal lobistide vastu võidelnud. jah, meil on see lobistide register nüüd, aga see on vabatahtlik. lobistid ei pea ennast panema sinna nimekirja kirja me peame võitlema ka huvide konflikti vastu, meil on vaja Euroopa Parlamendis registrit äh, aga meil on vaja ka selget läbipaistvust parlamendisaadikute sissetulekute osas. Teil ka, härra Verhofstadt, oleks siin midagi ilmselt veel paljastada. me peame igas mõttes seadusandlikus protsessis äh, tegutsema äh, läbipaistvalt. Äh, teie, härra Schulz, panite piiri Transparency Internationali tegevusele parlamendis, teie aeg on läbi, härra Verhofstadt on soovinud jokkerit kasutada võib-olla Ska Keller äh, ei ole kasutanud ära läbipaistvusregistrit veel, aga mina küll. seal on täpselt kirjas, äh, mis ma teenin, kõik on läbipaistvused, kõik ajakirjanikud ja ajakirjanikke on Euroopas palju, saaksid järele vaadata, saaks vaadata, mis on minu mandaat. Äh, mina olen täiesti läbipaistvalt tegutsenud siin parlamendis, loodetavasti teie ka. okei okay., shall we move? hästi Läheme teise teema juurde. meil on tegelikult äh, üks probleem. me tutvustasime teid kui ametlikke kandidaate, aga väga paljud inimesed väidavad, et võib-olla ühestki teist ei saa Euroopa Komisjoni järgmine president. kuidas te sellele väitele vastaksite, Ska Keller? ma arvan, et on suur tõenäosus, et ühest meist siiski saab Euroopa Komisjoni president ja ma arvan, et see peakski nii olema. Eh, sellepärast, et eh, kodanikud eh, peavad saama valida komisjoni presidendi, see oleks suur hüpe edasi Euroopa demokraatias, eriti arvestades Lissaboni lepingut. ja kodanikud Eh, kui liikmesriigid valiksid, julgeksid valida kedagi teist, siis nad rikuksid Lissaboni lepingut. Lissaboni lepingus on asi väga selgelt paigas ja kui seda ei järgitaks, siis antaks suur hoop Euroopa demokraatiale. nii et, et ma arvan, et liikmesriigid peaksid eh, austama Euroopa demokraatiat, sest muidu järgmised viis aastat ei saa nad kaevelda selle üle, miks keegi valimas ei käinud, miks nii vähe inimesi valimistel osales. me tahtsime rohkem demokraatiat, me tahtsime, et valimiskampaaniat seostataks konkreetsete inimeste ja nägudega, ja seetõttu me oleme siia jõudnud ja liikmesriigid peaksid Euroopa seadust austama. Kiiver Hofstad, palun. minu arvates on mõeldamatu, et võetakse keegi väljastpoolt. me oleme kõik selles osas ühel meelel ja see on vist esimene asi täna, mille osas me ühel meelel oleme aga äh, sellele kohale saab äh, kandideerida ainult üks inimene ja kui see meie kandidaat läbi ei läheks, siis võiks ju Euroopa Parlamendi uksed üldse kinni panna. see on see, siis oleks tegu lihtsalt mingi väikese mänguga, mida iga viie aasta tagant mängitakse, et liikmesriigid tulevad suletud uste taga kokku ja valivad kedagi välja, seda ei saa lubada. meie oleme Euroopa poliitiliste erakondadega kokku leppinud, et kandidaat äh, peab saama enamuse valimistel Äh, võib-olla äh, mitte see kandidaat ei moodusta komisjoni, kes saab kõige rohkem hääli, aga tal peab olema esimesena võimalus, selline on demokraatia nii et, et see inimene, kes saab valim-, kelle erakond saab valimistel parima tulemuse, peab saama võimaluse moodustada komisjoni. Junk-, härra Junker, palun kakskümmend kaheksa peaministrit, kakskümmend kaheksa vali-, valitsust kirjutasid alla Lissaboni lepingule ja see näeb ette, et tuleb arvesse võtta Euroopa Parlamendi valimiste tulemust. kui Euroopa Ülemkogu või mõned ülemkogu liikmed seda ei tee, siis see tähendab seda, et nad eitavad demokraatiat ja selge on see, et kahe tuhande üheteistkümnenda, üheksateistkümnendal aastal, kui äh, seekord äh, Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi arvesse ei võeta, siis ei läheks keegi enam äh, valima, sellepärast et kodanikud ei usuks, et see midagi tähendab. aitäh, härra Juncker. Aleksis Tsipras, palun. positiivne samm Euroopa Liidu demokratiseerimise suunas on toimunud ja seda ei tohi küsimärgi alla panna. ma arvan, et me ei tohiks äh, siin äh, mingeid illusioone endale teha. paljud kodanikud keeravad Euroopale selja, euroskeptikuid on järjest rohkem ja mõned mõtlevad ka väga valjusti selle üle järele, nagu näiteks proua Merkel, et äh, kellestki teisest saab komisjoni president ja mitte meist viiest keegi. kui selliseid äh, katastroofilisi otsuseid tehakse, mis on katastroofilised Euroopa rahvaste jaoks, otsuseid, mis lõhestavad Euroopat, siis äh, kardetakse loomulikult seda, et see ohustab demokraatiat. ja see näitab seda, et äh, inimestel on hirm rahva ees ja härra Juncker, mul on üks küsimus. E, ma loodan, et te vastate sellele. tekib ka e, see küsimus, et Euroopa kas saab hakkama suurema demokraatiaga või e, meie kõigi kahjuks läheb lõhki see unistus demokraatlikumast Euroopast? härra Schulz, teie seisukoht? jah, see on tõesti huvitav küsimus iga päev olen ma paarkümmend korda sunnitud sellisele küsimusele vastama Äh, riigi ja valitsusjuhtidel on vabadus suletud uste taga teha, mida nad tahavad, äh, aga äh, kui president pannakse paika suletud uste taga, siis on kogu asjal tegelikult lõpp. kui valitsusjuhid tõesti julgevad kedagi teise valida, siis mitte ükski Euroopa Parlamendi saadik lihtsalt ei hääleta selle teise kandidaadi poolt. And uh... Interesting... veel üks huvitav asi, üks huvitav detail. mitte ükski riigi või valitsusjuht ei ole kuni tänaseni selliste teooriatega välja tulnud, ainult Angela Merkel ütles, et valimistulemused ja presidendi ametisse nimetamise ei ole automaatselt seotud time. Yeah, I didn't, I didn't use a joker, so I, t I take this. You get niisiis, aga Saksamaal need asjad on seotud. järgmine Euroopa Komisjoni president seisab siin teie eest ja ühega neist te räägite wow.. Will... ma arvan, et paljud tahaksid äh, siin nalju teha, aga äh, viimasena naeravad kodanikud, ütleb härra Verhofstadt ja läheme nüüd äh, viimase küsimuse juurde. Teil on nüüd kõigil kolmkümmend äh, sekundit äh, lõppsõnaks, aga viimane küsimus puudutabki teie nägemust. Öelge meile palun, millis, milliseks kodanikud peaksid teie poolt hääletama äh, Ska Keller, mina pakun teile, Euroopa kodanikele, neile, kes elavad Euroopas, seda, et mina keskendun sellele, et Euroopas eh, oleksid töökohad, sotsiaalne kaitse, eh, kliimamuutustega võideldakse, et me eh, elustame Euroopa unelma Euroopast, kus hoolitsetakse kõigi eest, hoolitseme, et Euroopa hooliks seal elavatest inimestest võitleme selle nimel kahekümne viiendal mail ja ka pärast seda, seda pakun mina teile, Kiiver Hofstad. mina tahan teha nii paljusid asju, et kolmekümne sekundiga ei jõua ma neid, teile neist rääkida, aga ma arvan, et Euroopa vajab jällegi juhte, vajab tulevikunägemust, just nimelt seda kodanikud meilt ootavad, seda kodanikud soovivad näha Euroopa liidritelt, komisjoni presidendilt. majandus tuleb korda teha, töökohad, töökohad, töökohad, need on minu prioriteedid järgmiseks viieks aastaks. jah, ja ma sain hakkama kolmekümne sekundiga, jah, saite, härra Juncker ma tahan Euroopat, äh, mis ei äh, lõhu, ei oleks lõhestunud, ma tahan lõpetada selle lõhestumise põhja ja lõuna vahel, noorte ja vanade, uute ja vanade vahel, ma tahan äh, konsensuslikku Euroopast, ma tahan Euroopat, mis põhineks tarkadel kompromissidel, mis võimaldaks eurooplastel olla jälle armunud Euroopasse. Alexis Tsipras. Aleksis Tsipras, palun. I, I will use my jokers also. okei okay.. ma tahaksin ka kasutada jokkerit äh, nüüd esmalt äh, sooviksime Euroopat, mis kuulub oma rahvastele. me soovime rahvaste Euroopat, me tahame tugevdada Euroopat, kodanike usaldust, Euroopa Parlament äh, peab võtma vastu olulisi otsuseid ja kodanikud peavad saama kaasotsustada oluliste küsimuste puhul referendumite kaudu ning me ei taha, et enam langetatakse otsuseid äh, suletud uste taga, et ei arvestataks kodanike, rahva tahtega. me töötame selle nimel, et troika aetaks minema Euroopa Liidu institutsioonidest. troika on olnud katastroof ja kolmandaks me äh, loome Euroopa menetluse, äh, loome sellise konverentsi, äh, mis tegeleks sellega, et meie võlad oleksid jätkusuutlikud. me tahame kriisist üle saada solidaarselt, demokraatlikult ja niimoodi, et solidaarsus valitseb kõigi rahvaste suhtes. aitäh, härra Tsipras, härra Schultz. me elame Euroopas, nii-öelda Euroopa majas ja me peame uksed ja aknad avama selles majas selleks, et Euroopa kodanikud saaksid sisse vaadata ja näha, kes otsustab siin asju. mina tahaksin seda, et Euroopa Liidu komisjon äh, tõstaks kõige olulisemaks äh, tavakodanike huvid. Äh, ma olen äh, kaua olnud kohaliku omavalitsuse juht, linnapea ja kaua aega Euroopa Parlamendi liige ja ma tean, et inimesed Euroopas kannatavad. ma tahan, et Euroopa pakuks paremat elu kõigile, et oleks võimalus eriti meie nooremal põlvkonnal, et oleks parem tulevikuväljavaade neil ja Euroopa Liidul. suur tänu väga vähe on erinevusi äh, selle vahel, kui palju kolleegid on sõnu saanud siin täna. Ska Keller, te saate veel paariks sekundiks sõna. me ei tohiks unustada seda, et jah, meie Euroopas saame väga hästi äh, hakkama, meil läheb hästi, aga on palju inimesi mujal maailmas, kes kannatavad ja elavad väga rasket elu. me peame kõik osalema selles kampaanias, tooge meie tüdrukud tagasi suur tänu. suur tänu kandidaatidele ka selle viimase avalduse eest. meie debatt on läbi ja Connor, mis äh, siis äh, toimus siit saalist väljaspool? kuuskümmend kolm tuhat äh, säutsu, viisteist tuhat inimest oli Twitteris online'is. Te võite detailsemalt meie koduleheküljel vaadata selle debati tulemusi suur tänu meie kandidaatidele. Te teate, mis neil nüüd oli öelda ja nüüd on äh, siis teie kord. suur tänu äh, selle erakordsel äh, üritusel osalemast, kus iganes te ka olete, detailid kõik meie koduleheküljel. tänaseks kõik äh, siit Brüsselist, suur tänu Euroopa Parlamendi meeskonna nimel ja head õhtut kõigile!